kahekümne neljandal novembril kaks tuhat neliteist esitasid rumeenlase taotluse võtta äh, äh, saadik Dan Nikalt äh, saadiku puutumatus ja selle küsimuse